Galtieri raportiga. ja see puudutab Euroopa Liidu toimimise lepungi, lepingu artikli äh, sada kolmkümmend kuus muutmist äh, seoses stabiilsusmehhanismiga liikmesriikide jaoks, mille rahaühik on euro siin on äh, meil kaks raportööri ja mõlemad neist on ka sõna palunud, härra Brock ja härra Gualtieri. raport on väga pikkade arutelude tulemuseks äh, nõukoguga, härra Brock. härra president, kolleegid. Euroopa stabiilsusmehhanism on vajalik selleks, et meil oleks pikaajaline juriidiline kindlus ning äh, et me väljendaksime solidaarsust äh, nende riikidega, millel on äh, probleeme. samas tuleb tagada eelarvedistsipliin ja selgitada ka majanduskasvu küsimusi. me saime seda kõike saavutada ainult lepingut muutes me ei läinud tavalist äh, teed, mis oleks äh, toonud endaga kaasa referendumid mõnedes liikmesriikides. tegemist ei ole menetlusega, mis äh, hakkab korduma, vaid see oli erakorraline. alguses oli tegemist valitsustevahelise lähenemisega, komisjon ei mänginud praktiliselt mitte mingit rolli täna võime teile öelda, et läbirääkimiste tulemusel Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpangaga ning ähm, nõukoguga ja Eurogrupiga on nüüd olukord äh, selline, et äh, kui on tegemist raamistiku paikapanemisega ja määruste väljapakkumisega ja algatuste tegemisega, siis nüüd on äh, Euroopa Parlamendil oma roll mängida kõikides nendes küsimustes. nii et äh, lähtepunkt ei olnud meil väga rõõmustav. aga me jõudsime siiski valitsustevaheliselt poliitikalt äh, institutsioonide vahelise poliitikani. ja sellest kõigest lähtuvalt võiksime me heaks kiita lepingu muutmise. me oleme esitanud äh, põhiseaduskomisjoni nimel ka muudatus ettepaneku, mis on saanud Eurogrupi esimehe toetuse ja ka nõukogu presidendi toetuse, ma usun, et me oleme nüüd kindlatel alustel ja me võiksime hääletada selle raporti poolt, tagamaks euro kui meie eduloo jätkumist. suur aitäh, kolleeg Gualtieri. ma olen raporto, kes ci accingiamo a votare see raport, mille üle me hääletama hakkame, ja need mured, mis meil on lepingu ülevaatamisega seoses, võtta arvesse seda, et need on parlamentivahelised äh, asjad, äh, seda peame arvesse võtma, siis me peame mõtlema, et äh, me peame sellega seoses mõtlema sellele, et siin äh, tuleb äh, arvestada kaasotsustusmenetlust, tegemist on äh, poliitilise arvamusega, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes on aidanud kaasas tulemuse saavutamisele, mul on väga hea meel olnud teha koostööd Herman Brokiga ja härra Perilloga ning kahe raportööriga EKON komisjonis, härra Kosesiga, variraportööridega, koordinaatoritega ja esimeestega, kes on meid väga palju toetanud meie töös, aitäh! E, dziękuję koledze. I would like to, to welcome Mr. President of the European Commission. ma tahaksin tervitada e, komisjoni presidenti ning nõukogu e, esindajad, kes siin väga olulisel hääletusel ka kohal on. suur aitäh teile, et te meil, meiega siin olete nii olulisel hetkel. lugupeetud daamid ja härrad, nüüd jätkame hääletusega ma panen hääletusele muudatusettepaneku kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek üksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kaksteist, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend seitse, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kuusteist ja kakskümmend kaheksa, need identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend kompromissettepanekut äh, põhiseaduskomisjonilt. Äh, need muudatusettepanekud äh, on tõlgitud, need on lubatavad ning need on olnud kättesaadavad kõikidele saadikutele, aga sellegipoolest tahaksin küsida, kas on vastuväiteid? vastuväiteid ei ole, asume hääletama kolm kompromissettepanekut, kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa ja nelikümmend. tegemist on nimelise hääletusega ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanekud kolmkümmend ja üheksateist langevad ära. jah, protseduuriline küsimus. Äh, minu hääletusmasin ei tööta. suur aitäh, kalli kolleeg. Äh, äh, neli, nelisada kuuskümmend kakssada kontrollitakse muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm. see on tagasi võetud, härra Kuldieri võttis selle tagasi Äh, raportöör Gualtieri äh, võttis muudatusettepaneku kolmkümmend kolm tagasi, mis tähendab, et me seda ei hääleta. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud tagasi lükatud muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, eh, kakskümmend neli, vabandust, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissettepanek kolmkümmend seitse äh, põhiseaduskomisjonilt. kas on vastuväiteid sellele kompromissettepanekule? Äh, vastuväiteid ei ole, paneme hääletusele kompromiss, muudatusettepanek kolmkümmend seitse, nimeline hääletus hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitse ja muudatusettepanek kakskümmend kuus on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd panen hääletusele äh, seadusloome resolutsiooni ettepaneku muudetud kujul nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud see on vastu võetud. õnnitleme kõiki, kes on teinud tööd selle raporti kallal ja nüüd me saame liikuda edasi järgmise päevakorrapunkti juurde. lugupeetud daamid ja härrad, hääletuse selgitused äh, on midagi, mida saate teha homme täna hääletuse selgitusi ei toimu. palun ärge hakake täna oma hääletust selgitama